kallid kolleegid, ma teen ettepaneku, et te võtaksite istet. ma ei tea, kas meil on kvoorum kohal, aga igal juhul on meil üks kümnendik komisjoni liikmetest kohal nii et äh, ja väga võrdselt me ei jagune siin, nagu ma vaatan, aga väga, väga suur tänu kõigile teile, kes te tulite õigel ajal kohale. mis puudutab meie tänast päevakorda, siis päevakorrapunkt number kümme on meile ette nähtud praeguseks käsitluseks, tegemist on äh, uuringu tutvustamisega. Äh, Jean-François Le Pen äh, teostas selle uurimuse ja härra Jean-François Le Brun tutvustab meile seda uurimist, aga ma vabandan, et ma eksisin, tegelikult äh, hoopis Oxfordi teadlaste rühm koostas selle uurimuse meile ja see käsitleb üleminekumajandust ning selle mõju tööhõivele ja oskustele. see on siis kaheksateistkümne erineva sektori hiljutise analüüsi tutvustus ärge lugege neid äh, koopiaid uuringust samal ajal, kui me tutvustamine praegusel hetkel käib, vaadake dokumenti hiljem, anname praegusel hetkel sõna Jean-Francois Lebranile Euroopa Komisjonist, kes tutvustab meile seda uurimust ja siis härra Kim Maleu saab ka sõna. Jean-Francois, palun. suur tänu, härra esimees, enne kui ma annan sõna härra Müllerile, et tutvustada seda kogu teadusuuringut äh, sellest ütleksin ma paar sissejuhatavat sõna. Need uuringud algatati eesmärgiga soodustada üleminekut, lähtudes hüpoteesist, et kui me suudame ette valmistada üleminekumajandust ja üleminekut, siis üleminek muutub kergemaks, seda siis hariduse, majandusarengu seisukohast ja võib-olla selleks, et aidata ettevalmistustele kaasa, võiksid meil olla ka mõningad näitajad, millised, selle kohta, millised on võimalikud tuleviku arengud. nii et selle uuringu tulemus oli ühelt poolt arendada nõndanimetatud äh, ettevalmistavat kultuuri, tulevikku vaatavat kultuuri, äh, siis äh, tuua inimressursid konkurentsivõime keskmesse ja püüda kaasata võimalikult suurt huvigruppide osa ja kutsuda üles võimalikult suurt osa elanikkonnast uusi väljakutseid ette võtma. me ei tahtnud siin teha mingisuguseid ennustusi, aga tegemist on tulevikku suunatud prospektiga, mis analüüsib erinevaid stsenaariumeid. me ei tahtnud metoodika oli järgmine. me jagasime oma töö erinevateks etappideks, esimene etapp oli aegluse ja tuleviku olukordade tutvustus erinevates sektorites ja siis äh, me anname ka vihjeid selle kohta, millised võiksid olla tuleviku arengud, tulevikustsenaariumid, millised erinevad tegurid võiksid mõjutada arenguid. ja siis on mitmesuguseid erinevaid äh, uuringuid, mis käsit-, käsitlevad oskuste arengut, neid viisid läbi erinevad konsultandid ja kõik neist hõlmasid erinevaid sektoreid. ning samuti ka DG Enterprise toetas seda uuringut. mis puudutab ajakava, siis nagu te näete, jaanuaris kaks tuhat kuus korraldasime äh, ümberstruktureerimise ja sektoripoliitikate konverentsi, see oli siis juunis kaks tuhat kuus, kus me tõime esile, kui oluline on äh, läheneda küsimusele sektoriaalse külje pealt. siis äh, toimus analüüsi eelarve osade ühendamine ja viisime läbi töökohtade üleviimise uuringu ja ühendasime selle teise projektiga. selle tulemusena sündis ühine metodoloogia ja me algatasime pilootuuringu kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobris autotööstuses ja jaanuaris null kaheksa alustasime me kõikide teiste uuringutega. kõik uuringud seal sees toimusid, koostati üheskoos ekspertidega, et, et tulemused oleksid kindlasti adekvaatsed, juunist kaks tuhat üheksa on need tulemused olnud avalikud ja nädala aja pärast ja jaanu- äh,, esmaspäeval korraldame me suure konverentsi, et tutvustada selle uuringu tulemusi ja ma olen kindel, et väga paljud teie hulgast, iseäranis teie, proua esinaine, osalete selle foorumi töös aktiivselt. ja siis äh, selleks, et mõista selle uurimuse äh, omapära, siis püüdke mõista seda, et väga paljud erinevad huvigrupid olid kaasatud, Euroopa Parlament loomulikult ja seda mitte ainult eelarveliste vahenditega, vaid me kutsusime sekretäriaadi esindajad ka erinevatele kohtumistele, koosolekutele, siis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, regioonide komitee ja loomulikult erinevate sektorite tööturu osapooled, Euro Foundation, Sedafop, erinevad komisjoni talitused ja ekspertide töörühmade koosolekute käigus kohtusid erinevad tööandjate esindajad, teadlased ja muud eksmärgid, eksperdid. tulemusi kavatame levitada nii laialdaselt, kui vähegi võimalik, me alustame järgmisel nädalal sellega oma konverentsil, oma foorumil, aga kohtume ka erinev, jagame neid ka erinevatel tasanditel toimuvatel sektoriaalsetel kohtumistel, toimub ka kaks järeluurimist. see uurimus, üks uurimus, mis uurib kõiki sektoreid ja vaatab, kuidas oskusteavet saab edasi anda paremal võimalikul moel ja sellele järgneb siis järelemõtlemise initsiatiive võrgustiku töö raames ka liikmesriikides selleks, et tugevdada koostööd oskuste levitamise valdkonnas ja uute töökohtade loomise valdkonnas. ma arvan, et ma ei pea kogu seda uuringut põhjalikult läbi võtma, see, meie slaidid on siin ainult ülevaateks erinevatest tegevustest, äh, mis on projekti raames läbi viidud, äh, meil on juba uued äh, projektid tulekul ja ma rõhutaksin siin kahte. see on siis tööriistade kogumiku või heade tavade käsiraamatu loomine, võrgustike loomise valdkonnas ja liikmesriikide järelevalveasutuste valdkonnas see oli siis minu sissejuhatav sõnavõtt. suur tänu ja palun siis annan sõna järgmisele. Well, thank you very much. Uh... Děkuji vám. Suur tänu, ma tahaksin nüüd oma esimest slaidi näha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 erinevatesse sektoritesse hindamine, nii kvaliteedi kui kvantiteedi hindamine. hoiatuseks tahaksin ma öelda, et kui me siin viitame oma siin tutvustuses, oma uurimuses erinevatele sektoritele, siis me viitame selle sektori nii-öelda tuumikule ehk siis autotööstuse puhul tõelise autode nii-öelda äh, Äh, tootmise, autode kokkupanemise osale äh, sellest sektorist, äh, sektoreid on väga laialivalguv mõiste. nii et need arvud, mida te näete, viitavad siis selle väärtusskaala tuumikule ja, ja võtke siis siin näiteks autotööstus see on väga oluline, sellepärast et mõningad äh, sektorid, nagu näiteks äh, koristusteenused, äh, neil on väga, neil on vähem erinevaid seotud teenuste valdkondi ja te, näiteks ehitusel on väga palju erineva, sidemeid erinevate teiste sektoritega, nii üht kui teistpidi. nii palju sellest ma tahaksin rõhutada et me tegeleme siin võrgustikega, mis on pidevas arengus, nagu Jean-Francois siin ütles. arutleme me sel teemal esmaspäeval ja teisipäeval oskuste foorumil, mille raames toimub mitmeid erinevaid töögruppe, tööpadasid. ja siis esitame me ka oma lõppraporti nende selle uurimise kohta ja lõppjäreldused. aga kõigepealt põhiline küsimus, millega me kõikide sektoriaalsete uurimuste puhul silmitsi seisime, niisiis äh, oskuste edendamine või oskuste vähendamine. oskuste vähendamist ei ole näha mitte üheski tööstusvaldkonnas, aga tuleb äh, pigem eristada erinevaid äh, oskuste suurendamise kraade kõrge, on sektoreid, kus äh, on vaja märkimisväärselt rohkem uusi oskusi, siis on keskmise taseme uute oskuste sektorid nagu autotööstus ja siis äh, sektorid, kus on äh, vähesel määral uute oskuste lisamist, nagu näiteks toitlustus, laevaehitus, ehitus ja nii edasi. aga siiski oskuste ülesehitamist ja oskuste lisamist on nüüd siis äh, ajaloolisest küljest öeldes, kui me vaatame neid üheksateistkümnendat erinevat sektorit ja keskendume neile rohkem, ja siis me näeme, et äh, siin on üks väga märgatav äh, trend, see hõlmab kuutekümmet protsenti kogu Euroopa tööturust. siin on näha polariseerumist, oskuste polariseerumist ja oskustöötajate vajadus väheneb, kõrgema oskuste tasemega töötajate vajadus suureneb, aga samuti tegelikult ka väga äh, väheste oskustega töökohtade arv kasvab. nii et me võime siin teha järelduse, et tööturu vajadused polariseeruvad ja majanduskriis aitab tegelikult kaasa selle polariseerumisprotsessi kiirenemisele. enne kui me edasi lähme, ma arvan, et me peaksime veel ühte asjaolu meeles pidama, mis puudutab kõiki sektoreid. nimelt demograafilised muudatused. jällegi, me oleme neid trende märganud juba varem, me teame, et meie tööjõud vananeb ja me oleme jõudnud äh, tegelikult äh, pöördepunkti, sellepärast et äh, praegusel hetkel on praegusest hetkest alates üha rohkem inimesi lahkub tööturult, kui tööturule juurde tuleb igal aastal selline on siis meie praegune asjade seis, jällegi on näha polariseerumist ja meil on vaja uut asendusprotsessi. siis äh, mõningad sektoreid äh, ületava, sektori piire ületavad äh, järeldused, kui me räägime tööjõu kasvust, tööhõive kasvust aastases lõikes, siis me näeme, et on erinevaid sektoreid, mida me oleme uuringus käsitlenud, mida võiks pidada nii-öelda püsivateks sektoriteks, need on teenuste sektorid, sektorid, kus tööhõive arv kasvab ja tööjõud, tööjõu mujale liikumist on vähe ja samas on vaja oskusi ja käelist tööjõudu. selliste sektorite suurus, nende ringide suuruse näitab siis nende töötajate arvu, keda see sektor hõlmab. on teisi sektoreid, mida võiks pidada näiteks muutuvateks sektoriteks, need on põhiliselt siis tootmissektorid, mille, mida iseloomustab väga madal tööhõive tõus, tööjõu vähene, kõrge mujale liikumine, siis kõrge oskuste tasemega töökohtade arvu kasv ja samas ka märkimisväärne väheste oskustega ja käelise tööjõu vähenemine siis on nii-öelda liikumad sektorid, jällegi sinna kuuluvad põhiliselt tootmissektorid, siin on näha tööjõu, tööhõive vähenemist, tööjõu jõu äh, mujale liikumist ja töökohtade mujale viimist ja nii kõrgetasemeliste kõrgete oskustega kui ka madalate oskustega töökohtade vähenemine viimasel puhul lausa kardinaalselt ja kui me nüüd siin võrdleme iga-aastast äh, majandus äh, äh,, tööhõive kasvu ja oskuste, samas äh, oskuste suurenemist, siis me võime välja tuua kolm rühma, rühma. kõigepealt siis to-, toitlustamine ja mõned teised, kus on vähe uust oskust, aga suurt tööhõive kasv, need on sellised keskmise tasemega töökohtadega, siis keskmine ja viimane rühm, kõrge tööoskuste kasv ja madal tööhõive kasv, need on siis teadmisterikkad äh, või tootmissektorid, sektorid, äh, mille puhul me näeme töökohtade mujale liikumist äh, lähitulevikus. ja meie viimane sektori analüüsi joonis siin on võrrelda iga-aastast kasvu haridustasand, tasemega ja siin on meil siis toodud töötajad, kellel on keskharidus või kõrgem haridus, me näeme sektoreid, kus on suur vajadus haritud tööjõu järele, siis ka ja neil on keskmise või keskmise kõrge haridustaustaga töötajad ja suhteliselt suur tööhõive kasv samal ajal vaatasime me oma uuringute, uuringu käigus veel, millised teid sektoreid mõjutab praegune majanduskriis kõige rohkem. ja me tõdesime, nagu te näete joonisel, need tumepunased täpikesed näitavad seda, kus on kõige suurem töökohtade kaotuse arv ja siis on siin ka näha, kus on kõige rohkem vajadust ühis, ettevõtte ümberstruktureerimise järel. kõige tugevama löögi alla sattusid autotööstus, rahandus, hotellid, restoranid, toitlustussektor, tekstiil ja transport. oli ka mitmeid sektoreid, mida majanduskriis mõjutas vähem, näiteks kaitsesektor, võib-olla neid mõjutab see pikemas perspektiivis energia, tervishoid, sotsiaaltöö, post ja telekommunikatsiooniteenused. ja nüüd üks pilk ka tulevikku. ma luban, et kõigepealt näitan ma teile slaidi, mis muudab järgneva lihtsamaks mõistet, lihtsamini mõistetavaks, aga siin oleme me siis kasutanud pidev joont, mis näitab aja, tööhõive ajaloolist arengut me oleme lähtunud siis äh, nende sektorite statistilistest andmetest ja ülevaadetest ja sellest, kuidas äh, nad on majanduskriisile mõjutanud järgmises äh, faasis ja siis järgmine etapp meie joonises, viimased joone osad ennustuvad, ennustuvad tulevikku ja stsenaariumid, millised võiksid olla tuleviku arengud, nagu Jean-Francois ütles aga igal juhul, nagu te näete, on sektoreid, mis on kaotanud töökohti ja on jätkanud töökohtade kaotamist ka kriisi ajal ja isegi pärast kriisi. tõenäoliselt äh, jätkub äh, selline langev suund, nagu tekstiil näiteks. on ka teisi sektoreid, nagu näiteks trükitööstus, äh, kemikaalide tööstus ja nii edasi. Neid ei ole tööhõive kaotus nii tugevasti puudutanud aga kui me joonistaksime need sektorid nüüd natuke teistsuguste graafikutena, siis äh, me näeme, et äh, tööstust on, äh, tootmist, tootvat tööstust on puudutanud põhiliselt tööhõive kaotus, teenustes aga jällegi tööhõive tõuseb ja sektorites, kus on tootv tööstus ja teenindav tööstus koos, on lähenemine jälle hoopis teistsugune. kõikides sektori uuringutes oleme me vaada-, küsinud, millised on kõige hädavajalikumad uued pädevused ja me oleme püüdnud äh, teha siit oma järeldusi, oma üldistusi ja võib öelda, et äh, kõige rohkem vajaminevaid äh, uusi, uut, uueks pädevuseks sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas on kultuuridevahelise suhtlemise oskus, meeskonnatöö, enesekontroll ja ettevõtlus ja innovatiivsus äh, tehnilistes valdkondades on äh, infokommunikatsioonioskused, äh, e-oskused, siis uute materjalidega seotud ja uute protsessidega seotud oskused ja keskkonnasõbraliku tervishoiuga seotud oskused tootmises. kui me räägime juhtimisoskustest, siis on jällegi vaja kultuuridevaheline juhtimine, mis on märkimisväärselt tähtsamal kohal nüüd oskus äh, rahvusvahelisi väärtuste ahelaid äh, hallata, rahvusvaheline haldamine siis nii-öelda jällegi roheline ja finantsmajandamine, finantshaldus ja samuti roheline haldus, roheline juhtimine. Äh, sellises olukorras on meil loomulikult vaja erinevate oskuste ühendumist ja seda erinevates uutes kombinatsioonides. kui me püüame seda sektorite kaupa jagada, siis võib öelda, et teenindussektoris pööratakse rohkem tähelepanu kultuuri äh, oskusele, mitmete oskuste kasutamisele, konfliktide lahendamisele, kõikides sektorites läheb vaja äh, infotehnoloogia ja infokommunikatsiooni oskusi, tervishoiu ja rohelisi oskusi, enesekontrolli, meeskonnatöö oskust ja tootmise valdkonnas on eriti vaja uute protsesside, uute materjalidega seotud oskusi ja samuti ka rahvusvaheliste väärtusahelate haldamise oskust. samuti püüdsime me oma uuringus vaadata, kuidas tööhõive kasv ja käibemaks kasvavad. käibe kasv ja sinna tulevad välja iseäranis teenuste sektorid. samuti kus, kus kasv on suur, samuti on tootmissektoreid, mida võib esile tuua, kus on tööhõive languses, kuid äh, samas teisest küljest on märgata jälle tõusujoont. ja vaatame nüüd jällegi järgmist äh, slaidi. kui me vaatame tööhõive kasvu ja meie vananema rahvastikuprobleemi, siis näeme jällegi kahte sektorite grupeeringut siin või rühmitust, vananevad sektorid nii-öelda, kus on kindlasti tulevikus suuri värbamise probleeme, mis on seotud vananeva tööjõuga. ja siis noored sektorid, nagu näiteks hotellid, restoranid, teised teenused, kus väljakutseks, väljakutsed on rohkem, vähem seotud elanikkonna vananemise nähtusega see on siis äh, meie uurimus äh, kokkuvõetuna. järelduseks võib öelda, et minu meelest äh, üldiselt tasub kindlasti esile tüüa tööturgude ja tööoskuste vajaduse polariseerumist, me oleme näinud neid arenguid tulemas viimase aastakümne jooksul, aga sellise sektorite kaupa läbi viidud uuringu puhul tulevad nad eriti hästi välja keskmise oskuste vajadustega tööde puhul äh, märgatav langus äh, ja samas äh, kõrge tõus kõrgemate oskustasemetega ja täiesti ilma oskusteta tööde valdkonnas siis äh, Euroopa äh, tipptasemekeskused, äh, rahvusvaheline koostöö, töökohtade mujale viimine, spetsialiseerumine on arengud, mida tuleb kindlasti silmas pidada, kõik on väga head asjad iseenesest, aga viivad siiski tööhõive languseni. kõikides sektorites on aga näha seda, et meil on vaja rohkem oskusi, oskuste kvaliteet kasvab nii ajalooliselt kui ka praegu ja kõikides sektorites haridustaseme vajadus kasvab siis äh, nüüd on teil teatav äh, pilt Euroopa tööstusest erinevate sektorite kaupa, nii me uurisime neid sektoreid ükshaaval, aga ta traditsioonilised sektorid äh, tänapäeval tegelikult juba lagunevad ja on ühinemas teiste sektoritega, kujunevad uued sektorid, sellega seoses on vaja uusi tööprofiile, uusi haridustaustu, traditsioonilised tööprofiilid ja tööülesandeid üha rohkem ühinevad ja neid ühendatakse uute kompetentside, uute pädevuste ja oskustega ja kõik uued pädevused on sageli seotud jätkusuutlikkusega, keskkonna, kliima, tervishoiu seisukohalt. oluline on rahvusvaheline aspekt tööoskuste juures ja infokommunikatsiooni oskused, see puudutab nii tööjõudu kui ka turge ja varustusahelaid mõningates valdkondades, paljudes valdkondades on näha ka tööjõupuudust, vananeva elanikkonna tõttu, siis äh, mõningates äh, sektorites äh, ka veel imago probleemi tõttu, sellepärast et nad ei ole lihtsalt noorte hulgas populaarsed, mõningates sektorites on raske naisi ligi meelitada. ja lõpetuseks. soovitused hariduse ja treeningu seisukohast koolitus ja Äh, haridus, selles osas on meil kindlasti vaja haridussüsteeme muuta paindlikumaks, läheneda sektoreid ühendavalt, kui me peame ka suurendama koostööd erinevate huvigruppide ja osaliste vahel selleks, et haridussüsteem oleks paremini valmis vastama muutuvatele vajadustele. me peame edendama ka sektorites puhul spetsiifilisi oskusi ja pöörama rohkem tähelepanu kultuurilistele ja sotsiaalsetele oskustele ka oma haridussüsteemis. meil on ka vajadus Euroopas ühtlustamise järgi, sertifitseerimise järgi, kui me räägime siin oskuste ja haridustasemete sertifitseerimisest, selleks, et tagada tööjõu vaba liikumine samuti oleks vaja eraldi algatusi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete koolitusprogrammide jaoks, meil oleks vaja kõrgesti, kõrgetasemelisi digitaalseid mm, õppevahendeid, õppetööriiste, me peame looma elukestva õppekultuuri ja meil on päris palju jäänud teha selleks, et ettevõttesisest koolitust ja uute oskuste lisamist edendada. lisaks võib öelda, et üldiselt loomulikult äh, me peame, üldisemalt peaksime arendama innovatsiooni ja teadusuuringuid, äh, samuti me peame investeerima inimese, kapitali, inimressurssi, sektorite imago kallal tuleb töötada, parandada, tuleb inimting-, tuleb parandada töötingimusi ja isiklikke arengu- ja karjäärivõimalusi, parandada tuleb dialoogi erinevate huvigruppide vahel, toetades ka tööturu osapoolte vahelist dialoogi, austus vanemate töötajate, naistöötajate vastu, sisserändajatest töötajate vastu ja me peame välja arendama sektorite järelevalvesüsteemid ja toetama võrgustikutööd ja klastrite moodutami-, moodustamist, mis on suunatud teadusuuringutele ja arengutele. kõige sellega me tegeleme ka järgmisel nädalal töögruppide töö ka-, käigus, aitäh. Euh, euh, suur tänu, äh, sellest ettekandest on äh, väga palju kasu Äh, meil on tegemist tööhõive ja sotsia-, äh, sotsiaalküsimuste komisjoniga ja järgmisel nädalal me saame äh, ka selles valdkonnas arendada debatti, kuid ma tahaksin siis võimaldada diskussiooni ja alustame proua Moroga ja ma olen kindel, et see kindlasti tekitab huvi ka teistes. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin teid tänada et te olete niivõrd huvitava kuulamise meile korraldanud siin täna. tegemist on sektoriülese uuringuga ning äh, siin on äh, tegemist väga tiheda seosega, mida me kuulsime juba täna hommikul, kus on võimalus meil kuulata alternatiivseid lähenemisi, vaateid ja nendele ma tahaksingi praegusel hetkel keskenduda meil on ka väga põhjalikult dokumenteeritud uuring, mis annab meile sektoriülese informatsiooni erinevate vajaduste valdkondade osas. me tahaksime teada, kas on erinevusi erinevate regioona, regioonide vahel, riikide vahel, nendes sektorites ja kuidas need sektorid arenevad. on paar olulist asja, mida ma tahaksin kõigepealt mainida kui kõigepealt, kui me räägime valdkonnaülesest koolitusest, siis äh, tundub, et see on üks oluline valdkond täna ja ilmselt on see ka väga oluline, me peaksime koostöös tegema kultuuri- ja hariduskomisjoniga. et me suudame saavutada liikumist hariduse ja koolituse osas loomulikult on vaja regi-, rohkem enemete mobiilsust, kohanemist ja nõnda edasi, kuid äh, valdkondade ülene koolitus on kindlasti üks valdkond, kus me suudame saavutada suuremat avatust. loomulikult me peame ka kindlasti arvestama tagajärgedega. teine valdkond, millele peaksime mõtlema ja seda ka täna hommikul mainiti, et me peaksime arutama ka koolitusvõimaluste peaks mõtlema ka koolitusvõimaluste arendamisele, nende avamisele ähm, erinevates keskkondades, sest väga palju äh, on räägitud sellest, kuidas on noortel raske ligi pääseda tööturule, sest äh, koolituse äh, korraldamine töökeskkonnas on äärmiselt oluline, kui äh, ma sain õigesti aru, mida teie uuring on väljendanud ning see seos ligipääsuga tööturule on tõepoolest siis see, mida teiega rõhutasite. ja kolmandaks ma nüüd püüan äh, mitte liiga palju aega kulutada, ise jättes aega ka teistele, et me peaksime siit leidma ka sobivaid õppetunde kõiki inimesi puudutavad, e, inimvaldkondadega seoses ja on ka uusi äh, arenguvõimalusi ning sotsiaalse dialoogi arendamisvõimalused nii et kui ma teeksin siis kokkuvõtte nendest asjadest, mis äh, mulle avaldasid kõige rohkem muljet ja kus me peaksime poliitilises mõttes neid edasi arendama, siis kui me räägime multidistsiplinaarsusest, avatusest äh, ning võimalusest äh, suhelda juhtkonnaga ja ma usun, et see kõik peaks tulevases töös juhendama meie tegevust kas te soovite kohe vastata? Yeah, if I could uh, make a comment on uh, the access to labor market by the younger uh, age kõigepealt siis uh, juurdepääs tööturule nooremate inimeste puhul. Eh, sektoriaalsed uuringute tulemus oli otsekui vastupidine Ehm, teatud ehm, sektorid, millel on ehm, kehv renomee, ei ole ka atraktiivsed noortele inimestele. noortel inimestel on küll keeruline siseneda tööturgudele, aga kui vaadata statistikat, siis tegelikult on asi vastupidine, sest tööturgudel on keeruline meelitada enda juurde noori inimesi. see tuleneb kõik kehvadest töötingimustest või karjäärivõimalustest ja selle parandamine on suur väljakutse. ja mida teha selle väljakutsega siis? Um, ma arvan, et need sektoriaalsed uuringud näitavad, et järjest enam mõistetakse et tegemist on tõsise väljakutsega ja töökohtadel ürita-, on võimalik olukorda parandada. poliitiliselt saab muidugi ka survet avaldada nende sektorite töötingimuste parandamiseks. aga need sektorid peavad ise jõupingutusi tegema, ja nii palju, kui ma aru saan, siis on vähemalt mõistetud, äh, et probleemid on olemas. suur tänu, äh, proua Figureidu. Muito obrigada pela informação, pelos estudos. Um, e uh, duas questões que se me colocam. Minul on kaks küsimust, mida ma tahaksin ka esitada. Uh, esimene nendest on seotud sellega, et Eurostat andis äh, informatsiooni praeguse hetke tööpuuduse äh, statistika osas ja noorte tööpuudus on jõudnud äh, kahekümne ühe protsendi juurde. naiste tööpuudus on kümne poole protsendi juures ning äh, tegemist on keskmiste näitajatega. samas on ka riike, kus ähm, tööpuudus jõudsalt kasvab ja seda ka minu oma kodumaal Portugalis. ma tahaksin ka mainida järgnevat asjaolu et need riigid, kus oli traditsiooniliselt tugevad äh, sektorid, mis äh, hõlvasid kõige rohkem äh, naisi ja noori, siis praegusel hetkel on need äh, sektorid kadunud või neid püütakse uuesti asutada, kus meil on tegemist ettevõtete sulgemisega, tootmine liigub teistesse riikidesse sellisel viisil on toimumas laialdased muutused, mis toimuvad traditsioonilises sektorites, näiteks tekstiilitööstus, riiete valmistamine, kingade tootmine, kuid on ka muid sektoreid ja muid piirkondi kus nendel sektoritel oli äärmiselt suur tähtsus ja see nendes piirkondades on äh, tööpuudus juba kahekümne kuni kolmekümne protsendi juures ja samas ei ole ka ette näha, et seal tekiksid uued töökohad. uusi investeeringuid ei ole tulemas. Teie uuringutes ei ole seda asjaolu äh, mainitud. ja tegelikult oli mul siin tegemist kahe küsimusega kõigepealt see, kuidas sellist situatsiooni saab teie arvates äh, parendada? millisel viisil on võimalik äh, suunata noorte ja töötute äh, koolitus sellisel viisil, et võetakse arvesse muutunud olukorda kus vaadatakse ka seda, kuidas on võimalik äh, olukorda parandada lühes, lühimas perspektiivis, sest kahe-kolme aasta pärast võib tekkida siin tõeliselt väga tõsine sotsiaalne kriis, ma ei taha isegi tagajärgede peale mõelda, suur tänu. Thank you um,. First of all, I certainly agree to suur tänu kõigepealt eelkõneleja märkus selle kohta, et et me vaatlesime uuringus Euroopat tervikuna, me ei eristanud erinevaid piirkondi või riike. jah, tõsi ta on. kui me oleks teisiti vaadelnud olukorda erinevates riikides, siis oleks pilt olnud kirjum. teatud riikides ja teatud sektorites on majanduskriis olnud eriti halva mõjuga ja Portugalis, Portugali kuus tuhat tekstiilitöötajat kindlasti on kannatanud päris palju. samas tuleb tunnistada, et tekstiilitööstuse puhul on tegemist ja kauakestva trendiga, ehk siis töökohtade arv pidevalt väheneb. ja kriis süvendas seda trendi veelgi suureks väljakutseks on siinkohal välja mõelda, mis hetkel majandusolukord hakkab paranema. arvutused näitavad, et kahe tuhande kümnendal aastal millalgi peaksime me hakkama vaikselt kriisist välja saama, võib-olla on see aeg aga alles kahe tuhande üheteistkümnendal aastal mõjud aga võivad jätkuda veel pärast kriisigi. seda ma soovisin ka ennem rõhutada. kui aga vaadata nüüd praegusi Eurostati tööpuuduse numbreid, siis teatud sihtrühmade puhul tööturgudel teatud riikide öö, osas ja teatud sektorite osas ei ole need numbrid just eriti rõõmustavad küsimus on siis, mida saaks ette võtta? ma arvan, et järgmise teisipäeva ja kolmapäeva foorumil saab see olema võtmeküsimuseks. Need sektoriaalsed uuringud lõppesid üldiselt um, umbes aasta tagasi. mõningad seminarid toimusid veel selle aasta alguses, aga suuremalt osalt ikkagi varem mõningad eksperdid küll öö, ähm, tundsid ära majanduskriisi, algava majanduskriisi, me üritasime selle mõjusid ka siia sisse kirjutada, aga selles uuringus pole just eriti palju tegeldud lühiajaliste meetmetega majanduskriisi vastases võitluses. aga oskuste foorumil järgmisel nädalal ilmselgelt me arutame seda küsimust. Madame Edith Bauer suur tänu, proua Edith Bauer. suur tänu. ühele oma küsimusele sain ma juba vastuse. mind üllatas seal diagrammides see, et ehitus- ja transpordi sektorites on olukord jäänud samaks. teisalt veoautojuhid ütlevad, et ähm, nõudlus on langenud umbes viiskümmend protsenti. sest äh, ehitussektoris on probleeme, aga need, äh, äh, ma sain nüüd ka siin selgituse et need diagrammid valmisid enne kriisi tõelist puhkemist. aga mul on veel üks küsimus. hommikul lähenemis, lähenesime me sellele küsimusele mõneti teisest perspektiivist, arutlesime seda küsimust äh, natukene teistmoodi. ja üks järeldusi oli, et me peaksime keskenduma kõrgelt kvalifitseeritud äh, oskustöölisi nõudvale tootmisele. Teie järeldus on aga teistsugune. Teie uuringud tunduvad näitavat, et madala oskustasemega tööliste järele nõudlus justkui suureneb, kuidas te seletate seda vastuolu? hommikul rääkisime me veel sellest, et üle Euroopa on mõningates Euroopa, mõningates Euroopa Liidu riikides koolist väljalangejate protsent, eriti poiste hulgas, kuni neliteist protsenti. Teie kommentaarid panid mind selle küsimuse üle mõtlema. madala kvalifikatsiooniga töötajatest pungil piirkondades soovitakse kindlasti teada, milliseid töökohti on eriti tarvis ja millised tööperspektiivid on nendel koolist väljalangejatel tööturgudel? Teie ettekanne oli minu jaoks väga huvitav. ja loodetavasti kõik see huvitav, huvitav info on olemas ka nende dokumentide hulgas, mis meile on laiali jaotatud, ma sooviksin tõesti paberi peal seda veel vaadata, sest natukene raske oli äh, kogu seda infot jälgida. tore oleks, kui me saaksime need numbrid tegelikult endale ka paberil kätte. suur tänu! kõigepealt äh, need sektorid, kus äh, töökohad ei kao, ei koli ähm, ähm, kuskile mujale. Need on siis transpordi ja ehitussektorid. ehitusmaterjale näiteks võidakse toota küll kuskil välja, väljaspool Euroopat, aga üldiselt töökohtade liikumine väljaspoole on palju madalam kui näiteks tekstiilisektoris. ehk siis see kohale jääv sektor tähendabki seda, et töökohad ei liigu väljaspoole. siis see teine küsimus puudutas tänahommikust ettekannet, mida ma kahjuks ei kuulnud ja erinevusi minu ettekandega täna hommikuses ettekandes, nagu ma aru sain, soovitati keskenduda kõrge kvalifikatsiooniga töökohtadele. me nõustume sellega täiesti ja seetõttu oma ettekandes ma rääkisin ka Euroopa tootlikkuse tipptasemest. üldiselt on ju kaks tüüpi toot-, kahte tüüpi tootmissektoreid suurem osa sektorites äh, on tegemist ju kõrge kvalifikatsiooniga töötajatega, aga mõningate sektorite puhul see ei välista töökohtade väljamaale liikumist, näiteks tekstiilisektori puhul. selles osas ma arvan, et meie uuring on sarnane täna hommikusega aga meie järeldus on ka, et teenuste sektor ja eriti madala kvalifikatsiooniga töökohad teenuste sektoris, nende arv pärast majanduskriisi äh, leevendumist äh, kasvab äh, suuresti. aga see ei ole vastuolus selle kõrge, kõrge kvalifikatsiooniga äh, töökohtade argumendiga. oluline on mõista, et, et see suur äh, madala kvalifikatsiooniga tööturg on ka Euroopa tuleviku jaoks oluline. nüüd, mis puudutab neid koolist vä-, välja kukkujaid ja, ja eriti poisse, kelle hulg, hulgas on suur tööpuudus ma ei ütle, et nad ei peaks äh, oma haridust täiendama, aga äh, töökohti on päris palju nende jaoks. Äh, pärast kriisi on küsimus pigem selles, kas need sektorid suudavad neid noori inimesi enda juurde meelitada, sest sageli on nende renomee üsna kehv. Nende sektorite oma siis ja oluline on siis neid inimesi, neid noori inimesi enda juurde mee-, meelitada, kui kriis hakkab lõppema. nüüd selle paberkandja küsimuse kohta esmaspäeval pidi olema viieteistkümneminutiline ettekanne ja sellest saite te ka koopia. seal on natukene rohkem andmeid kui täna esitletud sai. kolleegid eh, komisjonist muidugi otsustavad selle üle, aga ma arvan, et see täielik ettekanne oleks teile kasulikum kui eh, see lühikokkuvõte, mis täna esitletud sai. proua Rapti. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο.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 olid need kuulamised vägagi positiivsed ja aitavad meie töö tõhususele kaasa. ma räägiksin kolmest küsimusest. kõigepealt esimene punkt on seotud avaliku sektoriga. Kreekas on meil suur probleem tööpuudusega ja töökohtade hank-, äh, loomisega. uus sotsialistlik valitsus tegi, võttis vastu otsuse, et avalik sektor äh, võtab iga vallandatu kohta ainult ühe uue inimese tööle. mida teie selle kohta arvate? teine asi. see on seotud kvalifikatsiooniga alati on ju töökohti, kus kvalifikatsioon võib ka madalam olla. siin tahaksin ma rääkida immigratsioonist. nii Kreekas kui ka minu arvates teistes riikides on olukord selline, et madala kvalifikatsiooniga töökoht, töökohad lähevad peamiselt sisserändajatele. ka see on osa tööturgudest ja minu küsimus on, kui suur osakaal on nüüd sisserändajatel? kolmandaks, erinevad vanusegrupid töö, töötute hulgas. paljudel noortel inimestel on kõrge kvalifikatsioon, aga nad ei ole tööd leidnud, mis nende olukorda eriti raskendab, aga on ka inimesi, kes ei ole enam nii väga noored, nad võivad omada kõrgemat või mitte nii kõrget kvalifikatsiooni ma räägin siin vanusegrupist äh, kolmkümmend viis kuni viiskümmend näiteks. Nende inimeste jaoks on veelgi keerulisem töökohta leida, vaatamata sellele, milline on nende kvalif-, kvalifikatsioon. paljud inimesed on sunnitud võtma endale töökoha, kus Äh, ei ole nii kõrget kvalifikatsiooni tarviski, kui neil on, ka see äh, on probleem, millega tuleb tegeleda, suur tänu. Thank you very much um,. Sector, uh... suur tänu, kõigepealt kui me räägime avaliku sektori tööpuudusest, siis ma ei saa päris sellest näitest küll aru, kuid ma usun, et mida oleks oluline mainida et kui me räägime tervishoiust ja sotsiaaltööst, siis see on siia kaasatud, siin on tegemist väga suure sektoriga ning selles sektoris on väga palju töökohti erinevatel tasanditel. ning äh, kokku on selle uuringuga kaetud umbes kuuskümmend protsenti tööhõivest. väga suures osas ka äh, eraettevõtlust ja tööhõivet erasektoris, kuid enamus on ikkagi ähm, avalikus sektoris tööhõive, sotsiaaltöö, tervishoiutöö, postiteenused, telekommunikatsioon, mis võib olla samuti osaliselt avalikus sektoris, on äh, kõik selles uuringus sees. ja Äh, mis on antud sektoris küll oluline teave. ja kui me räägime siis äh, äh, madala oskustasemega töökohtadest, mille äh,, mida, mille töötu, kus töötu eest tõuseb põhiliselt äh, sisserändajad, siis äh, antud osa ei ole me väga konkreetselt uurinud üks väiksem osa äh, sektoriaalsetest uuringutest on see, et me oleme vaadanud, kuidas on võimalik lahendada probleeme tööjõupuudusega äh, ning osaliselt ongi seda lahendatud sisserändajatest töötajatega väljaspool Euroopa Liitu. kuid mis puudutab äh, panuseid, siis seda äh, antud analüüsi või uurimuse käigus ei uuritud. siis viimane osa, mis puudutas vanusegrupi kolmkümmend viis kuni viiskümmend ning äh, siinkohal on tegemist vanusegrupiga, millel on kõige parem ja selgem ligipääs tööturule. kui meil on Äh, kui meil on tegemist sellise vanusegrupiga, siis tegemist on tõsise probleemiga. Äh, keskmiselt on selle vanusegrupi hulgas parema haridustase, nendel on ka kogemusi tööturul äh, võrrelduna inimestega, kes alles sisenevad tööturule. kolmkümmend viis kuni viiskümmend, siis seda vanusegruppi ei peeta äh, Äh, nüüd äh, selleks vanusegrupiks, kellel on raskusi, vähemalt mitte selle uurimise raames. ning ma tahaksin lõpetada, öeldes, et põhiliseks küsimuseks on olnud just ähm, sektoripõhine lähenemine. me oleme keskendunud ka sellele, kuidas siiamaani on areng toimunud, kuidas see äh, on edasi arenenud kriisi kestel ja mida me võime arvata kriisijärgselt lähenemine siin ei põhine nii palju äh, riikidel või regioonidel või konkreetsetel tööturugruppidel äh,. äh Dziękuję Pani Przewodnicząca.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 ja me oleme kuulnud ka seda, et äh, sektorite ülene oskused on, on oluline. aga kui me räägime õpetajatest, õppejõududest, akadeemikutest, kas nemad on valmis nendest muudatustest, mida eeldatakse tööturul toimuvalt, kui meil on tegemist äh, mitmekultuurilise keskkonnaga, kus töö toimub, kas te uurite neid ringi, kas te näete, et on vajadusi ka muutusteks? suur tänu! Uh, ma võin öelda, et äh, uuringute käigus me näeme, et on olemas vajadus ka koolitajate koolitamiseks, kus äh, me parendame rahvusvahelise kultuuride üleseid oskusi. nii et see on kindlasti üks nendest oskustest, mida on mainitud. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres euh, questions?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 ning selles osas, mida teie ütlete meile kui poliitikutele, mida Euroopa Liit peaks tegema selleks, et ära kasutada kõige paremini niivõrd ähm, detailsed andmed, nagu te olete ära toonud, toonud erinevate sektorite osas? mul on äh, siin küsimused ka, näiteks kui me vaatame seda tabelit siin kui me ütleme näiteks noortele, et nad ei peaks ainult õppima lugemist ja kirjutamist, vaid ka inglise keelt ja interneti kasutamist, siis ütleks, et jah, et tõepoolest tegemist on ju keskmiste oskustega. et kas ma olen liiga nõudlik oma arvamuse osas, millised võiksid olla keskmised oskused. mida te arvate, et milline on siis äh, tegelikkus äh, keskmiste oskuste osas? also the rest of us quite some uh, jah, need numbrid tekitasid meile teisele, teistelegi muret. me ei räägi siin mitte niivõrd äh, vanusegrupist kolmkümmend viis kuni viiskümmend või midagi sarnast, vaid me räägime Euroopa töötleva tööstuse selgroost, oskustöölistest, kes on Euroopa majandusarengu vundamendiks. ja vot nende inimeste töökohad kaovad ja see ongi suur väljakutse. ma ei tea, kas te olete käinud äh, Ühendkuningriigis hiljuti, aga kui te sõidate rongiga ja, ja jõuate rongijaama, siis automaatselt lindistus ütleb, et äh, olge tähelepanelik äh, selle lõhe osas rongi ja äh, platvormi vahel ühelt poolt on tegelikult Euroopas ju palju rohkem äh, madala kvalifikatsiooniga töökohti, kui ma ootasin, äh, sest ma olen õpetanud oma lastele, et õppige, äh, omandage haridust, sest muidu on, ei ole teil võimalik tööd saada. aga tuleb välja, et olukord on vastupidine. ka nendele noortele inimestele, kes võib-olla ei suuda kõrgharidust omandada, ka neile on päris palju töökohti muidugi, kui omandada kvalifikatsioon, kõrge haridus, sellest tuleb kasu, aga ja, ja aga dramaatiline olukord on just nende keskmise tasemega töötajate puhul. kui ma pealkirjastaks seda äh, uuringut, siis ma ähm, maini-, ütleksingi just, äh, olge ettevaatlikud selle lõhega Te räägite siin, ma eeldan, rahast. kui ühendada see analüüs teie sektoriaalse analüüsiga, siis tulemuseks ongi nii-öelda traditsioonilised tööstusharud, kui nii võib öelda. see aga tähendab, et innovatiivsed tööstusharud tegelikult Euroopa Liidus ei arene. kas seda soovisite te öelda? ehk siis äh, auto- ja tekstiilitööstus on kõige tähtsamad. minu arvates läheb see natukene kaugemale auto- ja tekstiilitööstusest. ma üritasin siin teile selgeks teha, et Euroopas küll toodetakse, aga peamiselt kõrge kvalifikatsiooniga töötajate poolt. ja madalama kvalifikatsiooniga töötajate töökohad kaovad Euroopast. kõrge kvalifikatsiooniga töökohad on küll innovatiivsed ja nendega käivad koos ka vastavad teenused. me ei saavuta ju kunagi sajaprotsendilist teenustel põhinevat majandust. aga tootmispool keskendub eelkõige kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele, keskmise kvalifikatsiooniga töötajatele palju töökohti ei jää ja vastuse mu esimesele küsimusele, mida me peaksime poliitikutena ette võtma teie poolt välja toodud väljakutsetega? üks väljakutse, mis mul kohe meelde tuleb, on paremad töötingimused ka madala kvalifikatsiooniga töökohtadele. Lissaboni deklaratsioon ütleb, et me soovime paremaid töökohti, korralikke töökohti ja nii edasi aga me peaksime veel rohkem keskenduma ühelt poolt parematele töökohtadele, aga teiselt poolt on meil teaduse raamprogramm, rohkem teadus- ja arendustegevust ja nii edasi. see on oluline, kuigi seda on korratud üle ja üle aga tahaplaanile on natukene justkui jäänud paremad tingimused madala kvalifikatsiooniga töökohtadele. olgu. proua Moora, teie olete Euroopa õiguslooja. jah, minu jaoks on küsimus selles, et kas me ei peaks mõtlema, milline on erinevate ametite kuvand. me ei peaks võib-olla ainult, mitte ainult parandama töötingimusi, vaid parandama ka inim-, noorte inimeste arvamusi teatud töökohtade kohta. aga jah, aga mina parandaks kõigepealt sisu ja siis vormi. kõigepealt paremad töötingimused suur tänu! ma eeldan, et ka teie komisjoni poolt olete saanud kasu meie arutelust ja võib-olla on teilgi mõistlik eh, mõnedele küsimustele vastata. ma esitan teile sama küsimuse, millised on teie järeldused sellest uuringust? minu arvates võiks siin teha kaks suuremat järeldust kõigepealt suur osa teie küsimustest keerlesid töökohtade tuleviku ümber, aga ma arvan, et kõigepealt peaksime me öö, mõtlema selle peale, et tegemist peaks olema struktuursete uuringutega, siin ei analüüsita lühema perspektiivi muutusi ja ei tehta prognoose. vaid öö, uuritakse, millised on suured tuleviku väljakutsed tööstuse ees. me läheme kaugemale kui kriis. kriis pigem kiirendab muutusi, mis nii või naa tulevad. teiseks, kui me räägime tulevikustsenaariumitest, siis me ju otsime tegelikult tulevikustrateegiaid ja me peame otsustama, mida me peame ette võtma. mõndasid asju saame me muuta, mõndasid mitte näiteks mõningaid asju nagu demograafilised trendid, ostujõud või kliimaolukord, neid me ei saa mõjutada, aga öö, haridust, teadus, arendustegevust saame me mõjutada ja parandada. kolm näidet illustreerimise, illustreerimaks, mida me saaksime tulevikus teha kaitseküsimused. meile kuna avanevad uued turud, siis võib tekkida ka ebaaus konkurents, meie ettepanek on parandada teadus- ja arendustegevust ja selle tulemusena võime me olla esikohal, tegemist on küll jah, relvakaubandusega, aga siiski. teiseks, tekstiil. uuring näitab selgelt, et me ei suuda tegeleda masstootmisega, äh, aga kvaliteedilt oleme me tekstiilis äh, valdkonnas endiselt äh, esikohal. sama puudutab tehnilisi tekstiilitooteid ja, ja nišitooteid ja te võite, aga te võite ka näha, et teatud Euroopa riikides ei ole koolitusega kõik korras. mingisugust imerohtu ei ole, aga on erinevaid võimalusi probleeme lahendada Kim Müller öö, ütles õigesti, et me peaksime vaatama tervet väärtuste ahelat. tööstusharu võib olla küll väike, kus töökohtade arv järjest väheneb, aga selle väärtus võib olla väga suur. sest paljud tööstusharud annavad suurt lisaväärtust. ja mis puudutab tööhõivepoliitikat peaaegu kõikide sektorite puhul, peame me tegelema ka värbamispoliitikaga. me peame küsima, milliseid inimesi te soovite värvata. kui öö, öö, me pakume neile pikaajalisi töötuid, siis see on nende tööstuste jaoks viimane võimalus, nad ennem värbavad sisserändajaid me peame seda olukorda muutma, me peame tege-, restruktureerima, eh, kohanema muutustega ja mõistma, et aja küsimus on tõsiselt problemaatiline. loomulikult on aega vaja ettevalmistusteks, aga kui on kätte jõudnud õige aeg ja te pole ette valmistunud korralikult, siis võib olla väga keerukas kaasata pikemaajalisi töötuid, mida pikem töötusaeg, seda keerulisem see on seetõttu on väga keeruline tulevikku vaadata, ärgem lollitagem ennast. me teame väga hästi, et äh, tekstiili mass, masstootmisega me ennast ära enam ei ela, elata seega peame me olukorda muutma ja peale selle peame me sotsiaalpartneritega Euroopa tööstuses tihedat koostööd tegema, uurimaks, mida tulevikus ette võtta. meil on tarvis kokku tuua kõik inimesed, kes on kaasatud tööhõives. senini erinevate osapoolte sidusrühmadega arutelusid eriti toimunud ei ole kõikide riikide ees on enam-vähem samad probleemid, näiteks tekstiilitööstuse muutus, aga ei vahetata kogemusi. kui me soovime, et Euroopa suudaks reageerida tänapäevase tööstuse nõudmistele, peame me töötama koos ja vahetama paremini kogemusi. suur tänu ma arvan, et selle asemel, et äh, aga me peame vaatama tagasi äh, telli küsimuse peale. selle asemel, et öö, äh, hakata tootma laptop'e lauaarvutite asemel, suleti vabrik üldse, tehas üldse ja see kolis Poolasse suur tänu teie ettekande eest, teie info aitab meil välja töötada ka tulevikustrateegiat. suur tänu, sellega me olemegi omadega ühele poole saanud, järgmine koosolek on kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal jaanuaril. niisiis Äh, koosolek on lõppenud, aga